kaksteist. ning järgmine kõneleja, järgmine debatt on tegelikult proua Delange poolt, mis puudutab toidukriisi, toiduahela sellena esinevat pettust ja selle kontrollimine. proua Delange, teil on sõna. suur aitäh, juhataja. enamik meie kolleege söövad juba õhtust kuid ma tahaksin rääkida sellest toiduahelast, mille üle hääletame homme. tahan tänada raportööre poolt, asi- ähm,, variraportööre kogu selle toetuse eest, mis nad on mulle osutanud selle raporti ettevalmistamisel ning kui ühehäälselt me saime selle asja hääletatud komisjonist. peale neid tõsiseid skandaale, muuhulgas ka hobuseliha skandaal, see on teema, äh, mille üle Euroopa Liit pead murrab ja millele ta keskendub, kuidas vältida vältida pettusi toiduahelas. see tähendab ka andmeid, on väga keeruline kogu seda pilti kirjeldada akadeemiliste uuringute põhjal, arvestades neid väheseid, mis olemas on, võttes aluseks Europoli töö ning olles selle sektori inimestega rääkinud, me teame, millistest toodetest me siin räägime oliivõli, vein, orgaanilised tooted, aga isegi ka kohv ja tee. me teame, et räägime miljarditest Euroopa, eh, miljarditest eurodest Euroopa Liidus ning organiseeritud kuritegevus on selgelt huvitatud sellest. küll aga peame saama selgemat pilti sellest olukorrast, see on meie esimene nõue. vastandina USA-le ei ole Euroopa Liidul veel ühtset toidupettuse definitsiooni ja seda peame saama, peame varsti saama, nii et me saaksime seda kasutada oma edaspidises töös. see on ka asi, mille me raportis välja toome see, kuidas Euroopa Liidus lähenete, lähenetakse toidupettustele, on alles lapsekingades, see on olnud meie pime koht. toidupettuste juhtumid, eriti need, mis ei avaldanud mõju äh, rahvatervisele jah, rahvatervise kaitsemine on jätkuvalt tipprioriteet, aga me peame vaatama ka teisi eh, toidupettuse juhtumeid. Need tõrvatilgad rikuvad ära olukorra kõikide põllumeeste, vahendajate ja tootjate jaoks, kes reeglitest kinni peavad. Nad hajutavad ka tarbijate usaldust toidu suhtes ja toidu informatsiooni äh, kohta. minu riigis ütleb kolmandik inimesi, et nad ei usalda enam seda, mida toidu sildil kirjas on ja minu arvates on see päris suur oht. toidupettused tõenäosus sõltub sellest, kui palju sealt on võimalik äh, raha teenida ja kui suur on tõenäosus, et äh, sind tabatakse. seetõttu me peame suurendama selle ähm, pettuse tabamise tõenäosust. näiteks Iiri hobuseliha skandaalist olid kolm osapoolt, kes olid süüdi väljaspool ähm, Iiri äh, jurisdiktsiooni nii et oli vaid üks, keda ei saanud karistada. maksimaalselt võib äh, karistada kahekümne tuhande euroga, kuid üks konteiner äh, hobuseliha, mis äh, on märgistatud veiselihana, teenib kasumit kuuskümmend viis tuhat. Need asjad peavad Euroopa Liidus muutuma, meil on vaja karmimaid karistusi, meie arvates äh, trahvid peavad olema kaks korda suuremad kui pettusest saadav kasum ja petjad peaksid kaotama oma litsentsi. teiseks me vajame targemaid kontrollimeetmeid. küsimus ei ole siin suuremas rahas, kuigi meid loomulikult väga panevad muretsema need eh, summade vähendamised, mida liikmesmaades selles valdkonnas on läbi viidud. me vajame ka lähe-, teistsugust lähenemist, vähem etteennustatavat äh, eh, politseitööalaseid lähenemisi see, mida me oleme välja töönud, töötanud Taanis ja Itaalias, meil on vaja rohkem koostööd Europoli kaudu, paremat varase alarmisüsteemi kasutamist Euroopa Komisjoni kaudu, nii et kakskümmend kaheksa mosaiigi erinevat tükki peavad paremini kokku sobima, nii et me saame parema pildi olukorrast Euroopast, meil on vaja rohkem informatsiooni kogu toiduahelas, tootjate, vahendajate kohta, aga me vajame ka seda, et supermarketid oma vastutuse kanda võtavad Nemad avaldavad survet selleks, et vähendada hinde ja keskendun nii või ka kvaliteedile. ma keskendun just nimelt eh, liha märgistusele, sest väga suur osa debatist eh, keskendub sellele. Eh, silt päritolu märgistamine iseenesest ei anna midagi, see tegelikult võib anna pigem moti-, motiivi pettust läbi viia, aga inimesed inimeste jaoks see on tähtis, tundliku toote nagu näiteks liha puhul seetõttu peaksid euroopa liidu institutsioonid tegema ettepanekuid just nimelt liha märgistamise kohta aga tegema ka mõjuanalüüsi vähendama bürokraatiat kokkuvõttes minu arvates see on väga hea tasakaalus raport ja ootan huviga kolleegide reaktsioone ning homset hääletust aitäh vaba mikrofon ja kõigepealt proua Seia teil on sõna arvoisa puhemies suur tänu härra juhataja kuigi selle raport Briti äh, peamine motivaator oli hobuselihaskandaal, on äh, siin täiesti õigesti viidatud struktuuriprobleemidele ja sellele, et terve Euroopa Liidu territooriumil on meil toiduohutusega probleeme toiduohutus praegu muidugi on paremal tasandil kui kunagi varem, toidumürgitusse haigestutakse järjest vähem kuid siiski tarbijate ähm, usaldus on väga väike, näiteks äh, toidupakendite osas. Neid äh, müüakse tihti tooteid niimoodi, et reklaamitakse neid äh, kui puhtaid tooteid, kui häid tervislikke tooteid ja neid võltsitakse, neid pakendeid üsna tihti, kuigi meil on süsteem märgistuste jaoks ja põhimõte, et need ei tohiks eksitada tarbijate, näeme me seda, et selle seadusandluse rakendamine erineb liikmesriigiti üsna suur, palju ja seega äh, järje, järelevalve peaks keskenduma just nimelt äh, toiduohutusele ja sellega seotud pettustele ja täiesti õigesti nõutakse siin ühtseid meetmeid ja ühtseid reegleid. suur tänu, härra äh, Pikula. suur tänu ma toetan seda raportit ähm, toiduahelas esineva pettuse ja selle kontrollimise osas. tõesti, tarbijate ähm, usaldus on äh, kildudeks löödud, äh, eriti seoses hobuselihakriisiga. ja seega me toetame seda, et on esitatud raport selle kohta, kuidas toiduahelas esineva pettuse vastu võidelda me oleme silmitsi tões, tõsiste puudujääkidega seadusandluse rakendamisel. Horvaatia on neid kontrolle äh, intensiivistanud äh, lihakontrolli osas, aga tänaseks äh, oleme me avatud kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele äh, ja karta on, et äh, tarbijate usaldus Horvaatias saab löögi. kalaliha ja mm, loomaliha on suure riskiga tooted Horvaatia toetab ähm, tugevaid kontrollimeetmeid ja seda, et võideldaks rohkem äh, pettuste vastu selles olulises ähm, valdkonnas. proua Tomašitš. suur tänu härra juhataja, toiduahelas esinev pettus on probleem, millega me peame väga karmilt ümber käima see toob endaga kaasa ühtse turu vastu usalduse kao kadumise ja tarbijad lihtsalt ähm, pane ter, tarbijate ähm, tervis äh, pannakse ohtu, eriti nendel, kellel on väiksem sissetulek ja see, et vahendeid on inimestel taskus järjest vähem, on äh, pettusi toiduahelas järjest rohkem ja rohkem ja probleem ainult kasvab, eriti tarneahelas, mis üsna tihti on äh, seos, seotud inimestega, kes on täiesti puutumatud nii-öelda, karistamatud, sellepärast et nendel on väga tihedad seo-, seotud riikliku taustaga inimestega Äh, väikesed äh, talud, äh, väiketootjad, neid surutakse ka turult välja, meie jaoks on nad väga olulised, aga kas aitaks, sest nemad aitavad tagada ka usalduse toidualale suhtes. härra Kelly, palun järgmisena. suur tänu, härra juhataja, see teema on väga oluline teema, sellepärast et skandaale on selles valdkonnas lihtsalt liiga palju Äh, Iirimaal lahvatas hobuselihaskandaal ja sellest ma tahaksingi paari sõnaga rääkida. Äh, kõigepealt see ju sealt alguse üldse sai, esimesed sellised tooted äh, tulidki seal välja ametkond leidis tooted ja tegid väga kiired õiged otsused ja kahekümne kaheksa liikmesriigi koostöö aitas seda skandaali piirata ja tagada loodetavasti ka selle, et seda kunagi enam ei kordu, aga tuleb õppida ka sellest midagi. Ester de Langel oli täiesti õigus, kui ta rääkis äh, trahvidest mis iganes on trahvid, praegu neid tuleks kahe-kolmekordistada, võib-olla isegi neljakordistada ja juba see iseenesest sellist nähtust vähendaks. ja loomulikult äh, valvsus, see on väga oluline ja loomulikult ka korralik toodete märgistamine, pakendamine, sildistamine ja äh, nii äh, hobufarmide kui ka looma ja äh, looma, looma ja lambaliha äh, äh, tootvate talude üle tuleb paremat kontrolli tagada härra juhataja ütleb, et mina loobusin lihast viis aastat tagasi ja kõik need probleemid, millest te siin räägite, on minu jaoks ainult akadeemilise tähtsusega ja lahkub toolist. tooli asub uus juhataja. proua Senelova saab aga järgmisena sõna kuivõrd äh, lahvatas see hobuseliha skandaal ja kui tuli välja, kui suure ulatusega see on äh, võetakse ometigi käsile toiduga seot-, toiduahelaga seotud pettuste probleem. aga neid probleeme on muidugi palju, me peame välja selgitama, kust sellised võltsitud tooted meieni jõuavad. ja need, kes va-, valesid silte panevad toodetele peale, peavad saama karistatud probleeme on meil ka Euroopa Liidus toodete kvaliteediga üldisemalt. pakendamine on üks asi, aga see, mis seal paki sees on, on ju ka oluline. ühte asja ma ka nõuaksin, nimelt seda, et tarbijate poolt esitatud kaebused, et neid uuritaks ja et ka nende lahendustes, lahendusi võetaks kuulda. samad probleemid tekivad meil ikka ja jälle aga kvaliteet puudutab ju ka eelistusi, see kõik on minu meelest äärmiselt subjektiivne ja kahjuks alles pärast seda, kui usaldus on sa-, seatud tõeliselt ohtu, oleme me asjanud teemaga tegelema. me peame äh, kvaliteedile nii suurt tähelepanu pöörama, kui see on võimalik ja ma tahaksin tänada raportööri. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Ferreira. suur tänu viimastel aastatel oleme me kuulnud mitmetest pettustest, mis on äh, toime pandud just toiduahelas ja seda selle tõttu, et kontrollisüsteem on väga nõrk. veiseliha pähe müüdi hobuseliha, mõnes lihas on ülemääraseid märke, mürke ning tegelikult müüakse ka kloonitud äh, loomade liha võltsitakse alkohoolseid jooke, mahetoodete pähe müüakse teistsuguseid tooteid ning kõik see näitab seda, et tegelikult meil ei kehti need põhimõtted, mida me kalliks peame. me ei suuda alal hoida tarbijate usaldust, me ei suuda tagada reeglite täitmist ning see tähendab seda, et kontrollimehhanismid ei ole piisavalt paigas. see tähendab ka seda, et on liiga palju liberaliseeritust just põllumajandustoodete turul ja toiduahel on muutunud liiga keeruliseks. lisaks sellele toob probleeme juurde ka intensiivne tootmine, mis tähendab seda, et väiketootjad jäävad jänni ning kui meil ei ole paremaid kontrollisüsteeme, siis tuleb selliseid skandaalseid lugusid lihtsalt juurde, aitäh. aitäh, proua Omavai a téma élel. suur tänu teile. kui me räägime toiduohutusest ja toidukriisist, siis on täiesti selge, et me peamegi sellest rääkima, see on ilmselge teema, kuid ilmselget lahendust siin ei ole. ning mina omalt poolt pakun ungarlastele välja selle, et nad võtaksid lihtsalt korvi ja käiksid igal laupäeva hommikul turul, ostaksid oma toidu sealt ja väldiksid suuri hargmaiseid ettevõtteid, mis nagunii müüvad suures osas rämpsu. igal pool on ju turgusid, näiteks Ungari pealinnas on neid väga palju ja sealt võite osta mahetooteid ja neid tooteid toovad turule ka väikeettevõtjad. ja meie võime neid tooteid eh, ostes eh, teha head oma tervisele ning tegelikult ei ole turult ostmine ka sugugi kallim kui kuskilt nurga pealt poest või suurest kaubamajast, nii et proovige seda lahendust ja te olete kindlasti rahul. aitäh ja nüüd saab sõna proua Petrovitš. E always... Euroopa Liit on alati rääkinud sellest, et me kaitseme tarbijat, et see on üks Euroopa Liidu prioriteetseid eesmärke. kuid hiljutused, hiljutised toidualased pettused näitavad seda, et tegelikult me ei hooli ei tarbija õigustest ega ka tema tervisest. tarbija peab olema kindel, et kui ta läheb poodi ja riiulilt võtab mingeid toiduaineid, siis on need tema tervisele tõesti ohutud ja et nende sees on need ained, millest sildil juttu on me imestame siiamaani selle üle, milleks on võimelised mõned ettevõtjad lihtsalt kasumi nimel. hiljuti näiteks märgistati valesti loomse päritoluga tooteid ja see on lihtsalt üks näide väga paljudest. suur osa pettustest äh, avalt avastatakse juhuslikult, aga olgu neid pettuseid palju tahes, äh, need äh, mõjutavad usaldust. me ei või äh, kindlasti jätta oma tööd tegemata, sest siis on turul pettust lihtsalt veelgi rohkem. aitäh! ja nüüd viimase kõneline sellel teemal saab äh, sõna proua Borson. hobuseliha müüakse veiseliha pähe ning äh, halvaks läinud liha müüakse, öeldes, et see on värske ja tehakse teisigi selliseid asju. seda arutame me täna, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal siin Euroopa Parlamendis, sest me oleme selleks lihtsalt sunnitud. Euroopa tarbija ei saa äh, Euroopa toidutööstust usaldada ning see usaldus on kõigi aegade madalaim üldiselt on Euroopa Liit ju defineerinud selle, mil-, mida tähendab äh, toidupettus, ta tegi seda määruses, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kaks ning äh, seal öeldakse, et äh, toidupettus tähendab seda, et tarbijat eksitatakse toidu, toiduainetega. kuid seda definitsiooni tuleks laiendada nii, et oleks selgelt sisse toodud ka näited, et öeldakse, et uute ja vanade liikmesriikide toiduainete kvaliteet ei tohiks erineda, sest meil ei ole esimese ja teise järgu kodanikke. seetõttu toetan ma seda raportit ja mulle meeldib ka see, et Euroopa Komisjon ütleb, et me ei tohiks enam kedagi petta, aitäh. volinik Rabotovitšnik, palun. president parlamendiliikmed, tahaksin tänada raportöör äh, härra Langet ja variraportööri äh, tehtud töö eest seoses selle raportiga. Euroopa Komisjon jagab seisukohta, et toidupettuste vastu võitlemine on tõesti prioriteet, kui me tahame säilitada toiduohutuse kõrge taseme, tarbijate usalduse toidu vastu Euroopa Liidu turul ja Euroopa toidutööstuse konkurentsivõime on välja töötatud komisjoni poolt mitmeid algatusi pärast seda, kui avastati hobuselihaga seotud pettus eelmisel aastal. Nende algatuste eesmärk on parandada teadlikkust toidupettustest ja liikmesriikide suutlikkust paremini avastada ja võidelda pettustega toiduahelas. toidupettuste võrgustik, mis hõlmab kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ja komisjoni, on loodud tagamaks, et võitlus toidupettuste vastu saaks toimuda tõhusa koordineerimise toetusel. tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektorid aitavad koordineerida tegevusi selles võrgustikus ja arutada teiste agentuuridega, näiteks Europoliga, kuidas kõige paremini koordineerida strateegiaid toidupettuste vastases võitluses. samuti töötame järgnevate äh, algatuste kallal, mis hõlmavad viiepunktist tegevuskava. ma võin öelda, et töövaldkond äh, mis on tuvastatud, on vägagi vastavuses äh, selle aruandega, raportiga, mis meie ees täna oli. ma võin ka kinnitada, et on toimumas teine testide voor, et tuvastada hobuseliha Äh, olemasolu toodetes, kus seda ei ole märgitud. Äh, raport on kindlasti kasulik komisjonile ja annab mõtteainet edasisteks algatusteks. ma äh, on ütlematagi selge, et komisjon hoiab parlamenti kursis edasistest sammudest. mis puudutab liha märgistamist, siis on kavas mitmeid algatusi, uusi õigusakte seoses tarbijate teavitamisega, sealhulgas näiteks loomaliha päritolu kohustuslik märgistamine, millega seoses komisjon on vastu võtnud uue määruse, mis näeb ette kohustusliku sea, lamba, kitse- ja linnuliha märgistamise. mis puudutab päritolu märgistamist liha puhul, kus see on äh, üks koostisainetest, võeti vastu raport seitsmeteistkümnendal detsembril. aga kuigi sellised algatused võivad äh, rahuldada märgistamisega seotud vajadusi, äh, ei aita see lõplikult sellist praktikat kõrvaldada. hobuseliha äh, Äh, skandaal oleks võinud ikkagi toimuda, isegi kui oleksid olnud paigas praegu kehtivad kohustuslikud märgistamisnõuded. kaheksateistkümnendal detsembril komisjon võttis vastu kaks õigusloome ettepanekut, mis puudutavad loomade heaolu ja eetilisi kaalutlusi seoses kloonimisega. esimene direktiivi ettepanek keelaks kloonimise farmiloomade puhul Euroopa Liidus ja keelaks kloonitud loomade toomise Euroopa Liitu teine direktiivi ettepanek keelustatakse toiduained nagu liha ja piima kloonitud loomadelt ja nende turule viimise Euroopa Liidus. aitäh, härra volinik. arutelu sel teemal on lõppenud, hääletamine toimub homme kell kaksteist. nüüd edasi Steinbrücki raport Tõhus tööjärelevalve kui töötingimuste parandamise strateegia. ja annan sõna